Eh, dear colleagues. head kolleegid, daamid ja härrad. alustame hääletusega. Uh, eh, let me say. tahaksin teile kõigepealt anda teada, et teeme proovi hääletuse alustuseks. olge head, pange ennast valmis, algab testhääletus. väga tähtis on see, istuge maha, lõpetage omavahel lobisemine, sellepärast et alustame proovihääletusega. What kind of question you propose? nii, milline küsimus siis on see, mida me täna esitame? kas te olete valmis suvepuhkuseks? olge head, vastake küsimusele, kas te olete valmis suvepuhkuseks hääletamine on alanud. head kolleegid, lõpetage lobisemine, vabandage, et ma nii ebaviisakalt ütlen, ütleb esimees. olge head, lõpetage kõnelemine omavahel ja palun vastake sellele küsimusele, mis esitati. hääletamine on lõppenud uh,. Let me inform you et.... Mm, äh, annan teile teada, et me veidi muutsime oma päevakorda. esimene hääletamine on Pereettevõtted Euroopas raport, meie raportöör Angelika Niibler palus seda vahetust sellepärast, et ta peab äh, ära minema, nii palju kui mulle on teada. nii, asi on keerukas, aga igatahes oleme päevakorda muutnud, ma arvan, et see ei ole teie jaoks suureks probleemiks. alustame Äh, raportiga pereettevõtted Euroopas. proua Angeelika Niibleril on nüüd sõna. suur tänu, esimees, austatud kolleegid, ma ei taha hääletamisprotseduuri kuidagi takistada praegu ja edasi venitada, aga ma kasutan praegu võimalust selleks, et öelda variraportorile suur tänu suurepärase töö eest selle raporti kallal. Äh, väga palju muudatusettepanekuid tehti, Äh, need äh, kokkuvõttes läksid samas suunas, nii et ma loodan, et äh, me oleme sellelt komisjonilt saanud väga laiapõhjalise signaali täna, et me tahame oma pereettevõtteid Euroopas toetada ja suur tänu ka kõigile neile, kes kompromisside loomise nimel vaeva nägid. kõigilt pooltelt, tahan ma rõhutada, oli kompromissivalmidus olemas, igaüks sai veidi juurde, veidi pidi tagasi andma nii et äh, alguses tahaksin ma öelda veel, et äh, suulises muudatusettepanekut äh, tahaksin ma muuta muudatusettepanekuks kaheksakümmend üheksa, võib-olla esimees annab ähm, ettepaneku mulle siin suulise ette, muudatusettepaneku veel ette ka kanda, enne kui hääletama hakkame. ei ole probleemi, kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kompromiss kaks, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kuuskümmend seitse, seitsekümmend viis ja seitsekümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, poolt, vastu kuuskümmend kaheksa langeb ära, kuuskümmend üheksa, palun palun. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, ütleb esimees. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? tööhõive kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, seitsekümmend üks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge, seega kontrollime palun, üheksakümmend seitse, olge head, elektrooniline kontroll. The vote is closed. One PP too many. Ah, sorry. hääletamine on lõppenud, aga üks Rahvapartei hääl on praegu üle nii, nüüd on korras. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa edasi. üheksakümmend kaheksa. proua Niibler, äh, suuline muudatusettepanek, olge head. suur tänu, esimees. ma tahaksin teha suulise muudatusettepaneku muudatusettepanekule kaheksakümmend üheksa kutsub komisjoni üles äh, laiendama kõikide instrumentide hüvesaajate hulka VKE-dele ning ettevõtetele, eriti COSME ja nüüd on äh, öeldud kaasa arvatud äh, pereettevõtted. aitäh! minu küsimus, ütleb esimees, on kas on keegi vastu sellisele äh, suulise muudatusettepanekule, kui jah, siis äh, olge head, andke endast märku. keegi ei ole selle vastu suurepärane. nii et hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend kaheksa ja suulise muudatusettepanekuga, nii nagu kuulsime, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu erapooletut kontrollima, olge hea sajandat kontrollime. hääletamine on lõppenud. on vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaksteist ja sada kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun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 elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. Te ei tõstnud väga korralikult kätt, nii et tegime kontrolli, aga olge head, tõstke kätt. sada nelikümmend üheksa nüüd, sada nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Empl kolm, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, ei siiski tagasi lükatud. olge head, kontrollime teist osa. Empl kolm, teine osa, palun hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks kaheksa kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime palun elektrooniliselt sada kaheksakümmend üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FEM üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kolmteist poolt, vastu. kontrollime palun FEM kolmteist hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kuus, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kümme poolt, vastu. kontrollime palun kakssada kümme. kontrollime palun. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek seitse, kes on poolt, vastu, ai, kontrollime siiski. seitse. hääletamine on lõppenud vastu võetud. keegi muutis meelt, ma nägin täpselt. sest siin oli umbes pooleks, aga nüüd on tulemus selge. nii et peame kontrollima iga kord. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kakskümmend viis koos võtame, kes on poolt, vastu tundub, et tagasi lükatud, aga palun kontrollime kakskümmend neli, kakskümmend viis. kontrollime, palun. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, vastu. nii, proovime veel, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub vähemalt, et on tagasi lükatud, aga kontrollime palun kakskümmend kuus. lõppenud. ja tagasi lükatud üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, kontrollime palun. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu. nii, kont-, kontrollime, kolmkümmend kuus, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tööhõive G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun, kakskümmend seitse. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun, kontrollime. kakskümmend kaheksa. kakskümmend kaheksa ja nüüd on hääletamine lõppenud. ahahaa, tagasi lükatud. nii nagu ma ju ütlesin. FEMD poolt, vastu erapooletud, kontrollime palun. ei saa öelda täpselt poolt või vastu. nii, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. SEM E poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, G poolt, vastu, erapooletud. G, palun, G, kontrollime G-d üks Rahvapartei hääl on üle, hääletamine lõppenud. vastu võetud. H. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. I poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. K poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, vabandust, aga kontrollime ka hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, elektrooniline hääletus, see on lõpphääletus, võiks öelda nimeline kohe ja hääletamine on alanud. üks Rahvapartei hääl on jälle üle, äkki Angeelika Niibler on see, kes siin liiga entusiastlik. nii, hääletamine on lõppenud. suurepärane, palju õnne. tulemus käes. Angeelika, hästi tehtud. järgmine päevakorrapunkt Money, money, money, money, money. okay. Uh, the next is on the on our order is uh, blue economy. Blue economy. järgmine punkt meie päevakorras on meremajandus ja kolleeg Ferreira. hakkame siis aga hääletusega pihta. kompromiss number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud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 seitsekümmend kaheksa, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. püha jumal, ütleb härra esimees, tagasi lükatud, kompromiss seitse, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu kontrollime üheksakümmend kolm, kontrollime üheksakümne kolmandat muudatusettepanekut. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime siiski üle. muudatusettepanek sada kakskümmend üks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. püha müristus, kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kolleeg Freira, Ferreira, meie raportöör soovib siinkohal midagi öelda, palun, kolleeg Pereira. Teil on sõna. suur tänu. ja ma tahaksin lihtsalt äh, omalt poolt öelda, et äh, suuline küsimus suuline muudatusettepanek, vabandust, äh, peaks, äh, peaks siinkohal ära langema, hääletame lihtsalt. ja sada viiskümmend neli enam ei ole kaetud sellega. ja me peaksime lihtsalt äh, hääldama seda ilma suulise muudatusettepanekuta. kui kompromiss kaksteist ma saan aru, et me hääletame kompromiss kaksteist ja ka muudatusettepanekut sada viiskümmend neli, eks ole, eraldi, jah. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, see on väga oluline. muudatusettepanek sada viiskümmend neli. muudatusettepanek sada viiskümmend neli, hääletame nüüd. ja nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud, selgelt tagasi lükatud. aga väga hea, et me kontrollisime seda, sellepärast et see oli pisut vastuoluline. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime, kallid kolleegid, kontrollime sada viiskümmend seitse hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. olukord on, tulemus oli ebaselge, sada kuuskümmend üheksa, kontrollime seda elektrooniliselt. pilt jäi ebaselgeks sada kuuskümmend üheksa, kontrollime seda. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. vabandust, hääletasime kõigepealt esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. sada kaheksakümmend üks. kontrollime hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vabandust, esimene osa kõigepealt, äh, hääletame kahes osas, sada kaheksakümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. või kontrollime. sada kaheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend viis sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sada kaheksakümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt. hääletuse kontroll on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, kakssada kaksteist, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada neliteist, hääletus on lõppenud, üks Rahvapartei liige on üle meil, Angeelika Niiblerit täna siin ei ole, nüüd on kõik korras hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuusteist, poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime seda kakssada kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei liige on jälle üle. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud. vastu võetud, ma arvan, aga kontrollime. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, aga esimene osa võeti vastu muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kontrollime seda. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, ma arvan. kontrollime seda, nelikümmend kolm, kontrollime. nelikümmend kolm, kontrollime seda. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapool-, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima seda, nelikümmend kuus siis. hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, kontrollime, hääletus on lõppenud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kahekümne üheksas kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt, viiskümmend, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kes on poolt, ka vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek number üks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 erapooletud vastu võetud üksteist poolt, vastu. kontrollime. kontrollime, tööhõivekomisjoni üheteistkümnes muudatusettepanek. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, tööhõivekomisjoni kaheksateistkümnes, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et me peame jällegi kontrollima, sellepärast et ei tõsta oma käsi eriti hästi. Äh, kontrollime tööhõive komisjoni kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut, ütleb härra esimees. hääletus on lõppenud. vastu võetud, tööhõive kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime jälle. muudatusettepanek kakskümmend kolm, tööhõivekomisjonilt kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks muudatusettepanekut, äh, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kalanduskomisjon üheksa, poolt, vastu. kontrollime jälle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 tagasi lükatud. hääletame nüüd elektrooniliselt, lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. õnnitlused teile, kolleeg Ferreira, nelikümmend üheksa poolthäält, kaheksa vastuhäält. suur tänu teile, kallis kolleeg ja nüüd läheme edasi. businesses and citizens. järgmiseks teemaks on koostalistusvõime alused, lahendused Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks. meie kolleeg Zorinja on raportöö, kompromissettepanek number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. IMCO kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend üks. hääletamine on lõppenud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 Äh, üks Rahvapartei hääl on liiast praegu. hääletamine on nüüd lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. peaksime seda kontrollima. IMCO kolmkümmend kuus läheb kontrollimisele. elektrooniline hääletus on alanud ja nüüd on elektrooniline hääletus lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud IMCO kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga me peaksime seda sellegipoolest kontrollima, üheksakümmend kaks, kontrollime seda hääletamine on lõppenud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 hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võet-, tagasi lükatud. Ähm, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime ettepanekut sada kolmkümmend kolm. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. IMCO viiskümmend poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli imkolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ettepanek sada kolmkümmend seitse poolt, vastu. kontrollime seda, sada kolmkümmend seitse läheb hääletusele. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu kontrollime seda ka. sada kolmkümmend kaheksa. elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. IMCO viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolm poolt, vastu. kontrollime seda, IMCO kolm läheb kontrollimisele. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud IMCO neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek nelikümmend viis. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda, nelikümmend seitse. nelikümmend seitse läheb kontrollimisele. hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud, IMCO kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime seda sellegipoolest, muudatusettepanek üheksa hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. IMCO neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks import poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, see on elektrooniliselt nimeline hääletus ja see puudutab kogu raportit ja nüüd on hääletus lõppenud. viiskümmend viis poolthäält, kaks vastuhäält. kolleeg Sarvinja, palju õnne teile selle raporti eest. ning eh, viimaseks eh, tuleb meile hääletusele kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve volitused kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks. raportööriks on Anneliin Van Bossut härra esimees vabandab nime äh, halva hääldamise pärast, äh, aga liigume nüüd hääletuse juurde. kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, muudatusettepanek üheksa läheb hääletusele hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kontrollime, kas te soovite kontrollida, jah, võime seda teha, hea küll, kompromiss üheksa läheb kontrollimisele, sekretäriaat nõuab seda, kontrollime siis jaa, see oli teie, teiepoolne nõuanne, väga hästi, nii. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. nii, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda, nelikümmend kaheksa. kontrollime ettepanekut nelikümmend kaheksa jaa, Kristjan, me peame sinu muudatusettepaneku osas kindlad olema, selgus peab majja saama, hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud, näe sa siis nüüd. niisiis, kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja viiskümmend viis poolt vastu. see on vastu võetud ja nüüd äh, viime läbi äh, elektroonilise lõpphääletuse. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud ja tulemus on järgmine tulemus on väga hea, nelikümmend kaheksa poolthäält, kaks vastuhäält ja kuus erapooletut. palju õnne, proua Nõin Van Bosselt teile! suur aitäh, kallid kolleegid, ma väga vabandan, aga nüüd me oleme äh, hääletamisega ühele poole äh, saanud, ei tea, kas see on nüüd hea või halb uudis, vist on ikka hea uudis. jah yeah.. We would like to continue. ja nüüd me tahaksime edasi liikuda järgmise päevakorrapunktiga. järgmiseks punktiks on ITRE komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve prioriteedid, arvamuste vahetus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve pearaportööri Jose Manuel Fernandesega. tegemist on meie kolleegiga eelarvekomisjonist ja kallid kolleegid, ma paluksin väga viisakalt, et te lahkuksite siit saalist ilma liigset kära ja müra tekitamata. Too early? No, but he's a bit late. Okay.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 colleague rapporteur is not with us. praegusel hetkel ei ole veel kolleegi meie juures ah,, ta siiski ootab ukse taga meid. Yeah. Aha, <laughs> dear colleague, very glad to see you, our dear rapporteur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 colleague. Dear friend Miriam, Miriam, if I may ask you to sit down. kallis sõber Mirjam, palun võta istet. ja ka mõned teised kolleegid siin, kes seisavad püsti. palun võta, võtke istet, et me saaksime tööga pihta hakata. päevakorrapunkt number kaheksa meie päevakorras. EKRE komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve prior-, prioriteedid, arvamuste vahetus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve pearaportööri Jose Manuel Fernandesega, tere tulemast ITRE komisjoni, kallis kolleeg, see pole ebatavaline, et sa siin oled. tuletan meelde, et hääletame trio-, triloogi, hääletasime triloogi mandaadi üle täna hommikul, nii et ähm, meie raportöör, äh, proua raportöör on siin äh, e,. iga-aastane eelarve on väga oluline, aitab ITRE-l saavutada meie prioriteete ja meie jaoks on äh, südameasjaks meie ettevõtete, meie VKE-de konkurentsivõime, infotehnoloogia telekommunikatsioonipakett, energeetika valdkond, kogu meie majanduse konkurentsivõime sõltub sellest. meil peab olema ka kriisist väljumise strateegia, seegi on meile tähtis. meil on umbes kolmkümmend, nelikümmend minutit ette nähtud selle päevakorrapunkti käsitlemiseks ja kolleeg äh, härra Fernandes, palun tutvustage meile Euroopa Parlamendi prioriteete kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves. Euh, suur tänu, kallid kolleegid, räägin prantsuse keeles eelarvesuunised on juba vastu võetud, võtsime need vastu äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, eelarveks äh, märtsikuisel täiskogul, need kolm E-d, tööhõive, ettevõtted ja väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, ettevõtlus üldiselt, ettevõtluse vaim on prioriteetide hulgas tähtsad, see mõjutab meie programme ja see mõjutab Äh, muidugi ka äh, rubriiki äh, üks A. ärgem unustagem, et meil on ka ühtekuuluvuse poliitika ja solidaarsus üheks tähtsaks väärtuseks, sisesolidaarsus. ühtekuuluvuspoliitika on oluline ka teadusuuringute jaoks, aruka majanduskasvu jaoks, tööhõive suurendamise seisukohast, meie sises solidaarsus meie piirides, rubriigid äh, kolm ja neli on selles kontekstis äh, olulised, julgeolek ja ränne on ka ühed mureküsimused. nõukogu komisjon äh, on valmis austama oma kohustusi, komisjon soovib seda teha, nõukogu on sunnitud seda tegema mitmeaastase finantsraamistiku raames meil on mitmeaastane finantsraamistik, kus meil on õnnestunud saavutada teatav paindlikkus, me saame nüüd kasutada üldist marginaali, ehk siis varasematel aastatel mitte kasutatud vahendeid, me oleme palju rääkinud sellest marginaalist, marginaalist, mida nõukogu ei soovinud kasutada EFSi jaoks, Euroopa strateegiliste investeeringute jaoks nüüd äh, on meil õnnestunud äh, seda kasutada, see on meie uue mitmeaas-, see on siis uue mitmeaastase finantsraamistiku üks uusi omadusi, äh, artikkel neliteist, ja meil on üldine marginaal, mida võib kasutada ainult poliitiliste eesmärkide jaoks, mille me oleme endale seadnud, majanduskasv ja tööhõive suurendamine. me võime siis kasutada seda paindlikkust ja tänu sellele see, tänu sellele olime valmis vastu võtma äh, mitmeaastase finantsraamistiku, mis on äh, väiksemate vahenditega kui varem, just nimelt tänu sellele paindlikkuse elemendile, mis tuleb sisse. loomulikult meil on ka teisi vahendeid, mis aitavad paindlikkust saavutada, aga kompromissi tuleb austada äh, ja maksta tuleb välja see, mida tuleb maksta, on naeruväärne, ma pean seda siin kõvasti ütlema, aga aga jah, et me peame oma kohustusi täitma äh, ka maksete vallas, äh, et maksed on kulukohustuste äh, loogiline jätk. meil on õnnestunud vähendada oma mahajäämust ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei tohi meil olla üle kahe miljardi välja maksmata kohustuste kahe tuhande seitsmenda aasta, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsraamistikust. loomulikult see mõjutab ka Eesti kokkulepet, meil on õnnestunud Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise vahendi vahendile tehtavat mõju äh, äh, piirata, aga meil on olnud ainult viis miljardit selle jaoks ja tuletan teile meelde, milline on ajakava. Äh, eelarvekomisjonis võetakse juuni lõpus vastu raport, esitatakse siis ka me hääletame seda täiskogul juulis, kolmandal septembril eelarvekomisjoni muudatusettepanekud septembri keskel, eelarveraportööri arvamused resolutsiooniks oktoobris, äh, kakskümmend üks äh, kuni kolmkümmend oktoober äh, muudatused, resolutsiooni arvetamine kakskümmend üheksa oktoober hääletame täiskogul ja lepitusprotsess on ette nähtud oktoobri lõpust novembri lõpuni. ja ähm, komisjoni eelarve ettepanek esitati kahekümne seitsmendal mail ja nüüd siis komisjon tegeleb oma lugemisega ja mis puudutab ennekõike ITRE-t, siis tuletan teile meelde, et äh, kulukohustused kosme äh, jaoks vähenesid äh, neli koma kaheksa protsenti võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga ja mis puudutab äh, Horisont kahte tuhande kakskümmend, siis äh, üks koma üheksa protsenti toim-, vähendati seal kulukohustusi, aga see ei ole nii suur märk, nii, nii suur muutus äh, ja lõppkokkuvõttes aga maksekohustuste vallas, maksete vallas maksed on suurenenud üks koma kuus protsenti Horisont kaks tuhat kahekümne puhul, mis tähendab ühte miljardit eurot maksete küsimus on väga oluline selleks, et raha oleks piisavalt ja saaks kohustusi jätkata. mis puudutab ameteid, siis siin on vahendid suurenenud tänu eelnevate aastate kompromissile, pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused marginaal on vähenenud üheksa A rubriigis EFSI äh, kokkuleppega on see veelgi vähendanud, sellepärast et oleme kasutanud marginaale selleks, et vähendada mõju Horisont kaks tuhat kahekümnele. Äh, pilootprojektid ja ettevalmistavad äh, tegevused, nendel on üks piirang veel, sada nelikümmend miljonit kõigi jaoks, sada miljonit Äh, ettevalmistavatele tegevustele ja nelikümmend miljonit äh, pilootprojektidele. ja see ei ole iseenesest halb kokkulepe, aga loomulikult äh, tegemist on kompromissiga ja, ja see tagab, et me saame oma tööd, me saame oma tööd jätkata. me jätkame iga-aastase eelarveprotsessi menetluse käigus oma tööd, et vähendada öö, maksimaalselt öö, kahjulikku mõju Horisont kahe tuhande kahekümnele ja Euroopa ühendamise rahastami-, rahastule. meil on vaja ka teie toetust, teie komisjoni toetust ja tegevust, selleks, et igal aastal kaitsta neid kahte programmi ja iseäranis Horisont kahte tuhande kahtekümmend, me oleme saanud ühe miljardi juurde selle programmi jaoks, kuid ega see protsess ei ole veel läbi. nagu ma alguses ütlesin, komisjon on korduvalt unustanud selle äh, ka nõukogu igal aastal, peame sellega tegelema ja nõukogu isegi unustas ära äh, eelarvelise paindlikkuse me võime programmi vahendeid suurendada või vähendada kümne protsendi võrra ja äh, see äh, tähendab seda, et me peame oma tööd äh, jätkama väsimatult kogu aeg. aitäh! suur tänu, hea kolleeg! suur tänu selle ettekande eest ja nüüd saab sõna raportöör proua Van Bossut. olge hea! suur tänu suur tänu, härra Fernandes. kuna mina olen raportööriks ja olen ITSE komisjoni poolt selleks määratud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve osas, siis minu arust on väga hea see, et me saame näha, et väga palju on juba prioriteeti osas konsensust saavutatud Eh, eriti kui me vaatame meie enda prioriteeti aastaks eh, kaks tuhat kuusteist. Eh, selle üle on mul hea meel. samuti tahaksin ma paluda teil meie arvamust arvestada, sellepärast et nelikümmend kaheksa kahe vastu võeti see vastu ja meie komisjon on oma põhimõtetele väga kindel. Horisont kaks tuhat kakskümmend on ülioluline programm, sealt ei tohiks küll kuidagi näpistada isegi mitte EFSI rahastamiseks. parlament on äh, läbi rääkinud väga äh, tõhusalt nende programmide üle juba kaks aastat ja me oleme neid äh, ise väga tähtsaks pidanud meile tundub, et need programmid, mis juba on käima lükatud, nende osas ei peaks midagi ära lõikama, eriti kui need on toonud kaasa väga tugeva lisandväärtuse Euroopa tasandil. see oleks väga halb nii teadlaste jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks tervikuna, see ühtlasi viiks ka eh, hetkeni, kus inimesed tajuksid, et Euroopa Liit ei ole usaldusväärne partner. Euroopa Komisjon samas on aga omad lubadused andnud ja nende programmidest kinnipidamine oleks eh, seetõttu väga ülioluline parlament eh, on täielikult pühendunud sellele, et Euroopa ühendamise rahastu ja Horisont kaks tuhat kakskümmend jätaksid alles omad ressursid. me tahame olla kindlad selles, et te hoiate seda positsiooni ka omalt poolt. ma ei tea muidugi, milliseid tag-, äh, äh, tagasiminekuid või, või järeleandmisi tehti Euroopa rahast, ühendamisrahastu ja Horisont kaks tuhat kahekümne jooksul ka kolmepoolsetel läbirääkimistel. aga meie oleme vaadanud Energialiidu, energiatõhususe äh, ja ringmajanduse küsimusi ning meie eesmärk on olnud vaadata, kuidas äh, praegu maksete mahajäämusest üle saada. nii et ma tahaksin teada üks A-l olevate prioriteetide kohta ning äh, nende prioriteetide kohta, mida meie komisjon on tuvastanud. kas te arvate, et äh, need on eelarvekomisjoni prioriteetidega ühtivad meie valdkonnas? ja viimane küsimus, mida ma tahaksin teile esitada, on see, et mida meie Äh, komisjon saab teha, et teie põhimõtteid toetada. me saame kaheksateistkümnendaks augustiks omad muudatusettepanekud teha, äh, kaitsta neid eelarveidlaste, mida teie tahate kaitsta, nii et palun andke meile märku, milliseid muudatusettepanekuid te ootate meie komisjonilt, äh, mida te peate abiks olevat meie suunast teie poole teha. suur tänu, kolleeg, ütleb esimees ja nüüd meie variraportorid, palun või siis koordinaatorid. härra äh, Kaarins, palun esimesena. ja suur tänu teile. meie variraportöör ei ole kohal. tahaksin korrata mõned asjad üle. Äh, oleme oma komisjonis just hääletanud sel teemal ja kõik need teemad, mis on olnud vastuolulised, erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. Äh, see ei ole vastuoluline teema. Horisont kaks tuhat kakskümmend neli ITRE komisjoni liiget on pidanud seda väga tähtsaks viimasel perioodil on olnud väga suuri erisusi, aga oleme jõudnud üksmeelele. üks kommentaar minu poolt, kui ma teist õigesti aru sain, siis te ütlesite, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves on kaks miljardit eurot eh, defitsiiti või vahet kulukohustuste ja maksete vahel, eh, mis on maksimum. ma arvan, et see üldiselt ongi parlamendi suurim mure. nimelt, et Euroopa Liidu eelarve on väga suure vahega selles osas, mida me ütleme, et me maksame ja mida eh, tegelikult liikmesriigid maksavad. nii et ma ütleksin, et rohkem peaks panustama sellesse, et sellest eh, lõhest või tõkkest üle saada. see aitaks kõiki programme, ka näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, aitäh! suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel eh, proua Moodi. suur tänu! ja tere tulemast eh, meie komisjoni. Te olete regulaarselt küll eelarvekomisjonis, aga näed, nüüd on eh, tere tulemast, tore teile siin öelda. Eh, EFSi läbirääkimistel ja meie tänase debati puhul näeme me, et väga suur konsensus on selles osas, kuhu me tahame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega jõuda. ma arvan, et Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, järellainetusest on näha olnud seda, et poliitilised fraktsioonid ja komisjonid töötavad koos selleks, et Horisont kahte tuhande kahtekümmend ja Euroopa ühendamise rahastu rahastamist parandada ja hoida. nüüd tahame me seda koostööd jätkata me ka meie läbirääkimiste läbi praegu ja me tahame tagada, et Horisont kahe tuhande kahekümnes me tunnustame ja toetame erinevaid Äh, grantide rahastamisi ning ka seda raha, mida kasutatakse finantsinstrumentide jaoks, väga selgelt EFSI element see ju on. me oleme ka oma raportist näinud seda, et grantide rahastamine ei ole mitte ainult äh, nende valdkonnade äh, osas, mis on kaitstud, olemas näiteks Marie Curie, aga ka teised valdkonnad Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, rahastamisest. nii et äh, nagu me teame, äh, on just detailid need, mis lõpuks määravad, kui me detailide läbirääkimisteni jõuame, aga me toetame jätkuvalt teid nii Horisont kahe tuhande kahekümne vallas üldisemalt, aga ka konkreetsemate erisuste osas, mis me näeme Horisont kahekümne kahe, kahe tuhande kahekümne raames. suur tänu, ütleb esimees ja kolleeg Gerbrandi palun Alde nimel. ja suur tänu teile, esimees. ja suur aitäh, härra Fernandes, et tulite. minu küsimus on ka maksete probleemiga seotud, te ütlesite seda ise, kolleeg Kaarins rõhutas seda ka üle. tahaksin teie käest konkreetsemalt küsida maksete plaanist, mida komisjon on välja arendanud, kui minu andmed on õiged siis komisjoni jaoks on prioriteet ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika maksete harmoneerimine ja teadus ja novaatorlik tegevus ei ole küll mitte välja jäetud täielikult, aga selgelt äh, on sellel äh, hoopis teine prioriteet komisjoni silmis. kas te tunnustate seda sellisena ja usute koos minuga, et äh, liikmesriikide vastuvõtuvõime Äh, on puudulik ühtekuuluvusrahade osas, aga äh, teadus- ja uurimistegevus on veelgi tähtsamad, nii et komisjon peaks tegelikult andma sellele suurema äh, prioriteedi ja esimese prioriteedi võrreldes sellega, mis ta on praegu. suur tänu, kolleegid, ütleb esimees. nüüd on meil nii-öelda teised kõnelejad või muud kõnelejad nimekirjas. proua Van Bremt on Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, raportöör ja teil on nüüd sõna. suur tänu ja teen lühidalt, aga meil ei olnud tegelikult võimalus äh, EFSi läbirääkimiste küsimust arutada ITRE-s ja kuna eelarvele on mõju väga suur, siis äh, kasutan seda võimalust praegu lühidalt. kõigepealt tahan alustada sellest, et tänan kolleeg Fernandest Äh, selle võitluse eest, mida me oleme koos läbirääkimistel pidanud. Äh, lahing oli meile kõigile ühine ja peab ütlema, et see oli väga raske, sest kuigi parlamendis oli väga suur enamus selle taga, koos eelarve, transpordi ja teiste komisjonide esindajatega oli tegelikult äh, selline telliskivis sein, mida meie arvasime, et juhtub ja siis Euroopa ühendamisrahastu ja Horisont kahekümne kahekümne vahel ja nõukogu positsioonist eh, võib öelda, et, eh, et on täiesti arusaadav, eh, kuidas nad läbirääkimiste ajal käitusid, teiseks ma olin üllatunud selles osas, kuivõrd vähe nõukogult ja komisjonilt oli pühendumust uurimistegevuse jaoks Horisont kahe tuhande kahekümneks ja tegelikult need, kes läbi rääkisid, need olid ka täiesti puudulike teadmistega, ma ütleksin. pärast läbirääkimisi ma ei ole enam niivõrd õnnelik raportöö, kui ma olin, aga me saime sealt kõik välja pigistada, mis andis, nii et jah, miljard on miljard ikkagi, äh, see ei ole liiga suur summa, aga see avaldab mõju ja tuleviku läbirääkimiste osas äh, on väga tähtis, nagu te väga õigesti juba ütlesite, kõik see tahaksin kahte asja äh, anda signaalina teile, aga ka kolleegidele. Äh, endiselt on Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, olemus. me ütlesime alguses, et seda, neid rahasid ei tohi vähendada, me ei tohi neid tükkideks võtta, sest see mõjutab teadustegevust ma arvan, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ja töörühmalt peavad tegema kõik selleks, et äh, komisjon teab, äh, millised on meie prioriteedid ja läbirääkimiste jooksul härra Georgieva või proua Georgieva volinik ütles, et äh, meil on siin manööverdamisruumi ja me peame selle ära kasutama. teiseks, eelarve pärast aastat kaks tuhat kuusteist mm, ma ei ole nõus lisa kärbetega, kuigi me järgmisel nädalal peame selle kallal töötama ja mina soovitaksin poolt hääletada, aga me peame tagama seda ja igas menetluses kaitsma seda, et raha tuleks tagasi Horisont kahe tuhande kahekümne ja Euroopa ühendamise rahastu sisse ja kõik eelarve inimesed peavad selle eest seisma. ma ei ole küll eelarve spetsialist ise, aga olen paindlikkuse marginaalidest ja muust kuulnud üht koma teist läbirääkimiste jooksul. minu ettepanek on, et ITRE ja eelarvekomisjon peaksid koos seisma selle eest, et me jõuame sinna kohale. suur tänu ja nüüd kolleeg Federle, palun. suur tänu teile, esimees. tahaksin rõhutada seda, mida kolleegid on juba öelnud, et väga tugev äh, sõnum on tulnud meie komisjonilt, kuidas äh, meie prioriteedid võiksid olla järgmisteks aastateks, me oleme näinud seda Horisont kahe tuhande kahekümnest ja ka EFSist, aga näeme ka, et energiatõhususe vallas äh, on komisjon tulnud välja neljakümne kahe algatusega, meie mõtleme selle peale, kuidas aga raha leida nende oluliste tegevuste jaoks, äh, nüüd me aga, aga näeme, et EFSi toetamiseks kärbitakse lihtsalt neid vahendeid tugevalt Eh, see on tugev signaal olnud ka meie eh, komisjonile. Eh, proua Van Bremti raportist tuli see välja selgelt. me olime fraktsioonide osas ühtsed ja kui me räägime siin marginaalidest ja sellest, kuhu täpselt raha investeerida, siis me ei taha võtta neid ära Horisont kaks tuhat kahekümne vahenditest, mis tuleviku töökohtade ja lahenduste jaoks, uue majanduse jaoks oleks väga tähtis, tähtis kui me selle äh, ära võtame, siis me pikendame lihtsalt finantskriisi, mille keskel me praegu asume. nii et äh, me peame äh, fookuse hoidma tuleviku peal ja meil on vaja novaatorlikke algatusi ja teadus- ja arendustegevust ning hoid-, peame hoidma pilku ka tänasel majandusel. suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid? olge head, palun suur tänu, suur tänu selle eest, et te olete tulnud äh, meie äh, fraktsiooni, eile rääkisime me Econis äh, ka sel teemal, oleks tore olnud, kui komisjoni esindaja oleks olnud ka seal kohal. loomulikult praegu võiksime rääkida siin erinevatest asjadest eelarve valguses. meie fraktsioon on Junckeri plaani vastane ja me võime öelda ka kuidas me äh, peaksime spekulatiivseid investeeringuid selle läbi hoogustama ja toetama. aga äh, räägin konkreetselt meile südamelähedastest asjadest kosme osas, ei tohi olla kärpeid, ei tohi olla nii, et ainukene programm Euroopa Liidus, mis reaalselt äh, VKE-de rahastamiseks on mõeldud, VKE-d samas Äh, on seitsekümmend protsenti töökohtade loojatest Euroopa Liidus, äh, siin ei tohi midagi kärpida, vastupidi, me peame VKS-id toetama ja see tähendab ka, et äh, meil on sotsiaalne ja solidaarne majandus. meie jaoks on tähtis see, et raha tuleb investeerida taas nendesse projektidesse, mis on ühiskonna jaoks kõige tulusamad. väga hea on see, et äh, teadus- ja arendustegevuse jaoks on nähtud äh, ette rohkem rahasid, aga rakendamise osas me oleme siin skeptilised, äh, sellepärast et need saavad praegu laenu, kes seda kõige vähem vajavad, näiteks ravimitööstuse suured ettevõtted, kes nendes programmides leiavad oma jaoks niši, saavad rahasid taotleda, aga samal ajal väikesed ühistud ja igasugused uurimisasutused raha ei saa. samuti tähendab see teadus- ja arendustegevus ning teadus kui selline äh, peab hakkama kasutama turuloogikat, aga tegelikult peab sellistel tegevustel olema ka sotsiaalne funktsioon, aitäh! suur tänu, ütleb esimees, suur aitäh teile märkuste eest. Äh, tundub, et sõnasoovijaid rohkem pole ja siis annaksin teile, härra Fernandes, äh, võimaluse sõna võtta ja võtta meie jutuajamine kokku. suur tänu, tahaksin tänada teid äh, kõikide kommentaaride eest, loomulikult ma ei hakka ka ITRE komisjonile ütlema, millised on need muudatusettepanekud, mida ka ITRE komisjon peaks esitama ITRE komisjon ja selle liikmed teavad äh, ise väga hästi, märksa paremini kui mina, milliseid muudatusettepanekuid tuleb esitada ja mm, rubriik üks A äh, on äh, üks prioriteet meie jaoks tööhõive eesmärgi saavutamiseks, kuid selleks, et toetada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, et suurendada ettevõtlusvaimu, et parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet. aga loomulikult äh, ma äh, omalt poolt jälgin väga tähelepanelikult, äh, et sammud, mida tehtakse, oleks üsna, oleks kõik seal nende eesmärkide saavutamise nimel. Horisont kaks tuhat kakskümmend. alguses ja läbirääkimiste käigus tuletage meelde, komisjon ja nõukogu ei tahtnud mitte midagi muuta rahastamise osas. üks miljardit eurot see oli äh, peaaegu võimatu eesmärk ja ma tahaksin tänada teid äh, tehtud töö eest. ja tahaksin tänada kolleeg Van Brenti äh, tema töö eest. saavutasime veel ühe asja. nimelt selle, et me saame kasutamata vahendite marginaali kasutada üldisemalt paindlikkuse saavutamiseks. see näitab, et meil oli õigus ja et selliseid samme on võimalik ka tulevikus saavutada ja iga menet-, iga eelarve menetluse käigus me hakkame seda tegema, alguses nõukogu ei tahtnud mitte midagi sellest kuulda. ja siis art-, artikkel, millest lähtuvalt projekte valitakse, alguses see oli viis kaks, aga ma ei tea, mis selle number nüüd praegu on ITRE prioriteedid igal juhul äh, said hästi kaitstud ja on määruses alles. määrus toob meile võimalusi, aga see on meile ka väljakutseks, äh, sellepärast et äh, seda saab kasutada ka teadusuuringute eesmärkide nimel. meil on õnnestunud teadusuuringute ridasid kaitsta, ärgem seda unustagem ja kui ma väidaksin, et me saame kaks koma kaks miljardit eurot kohe kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve jaoks, siis ma ei, ma ei oleks tõsiseltvõetav, me peame vaatama, milliseid äh, eelarveridasid me peame kaitsma iga hinna eest ähm, selles eelarvemenetluses, mõeldes juba järgmisele eelarvemenetlusele, äh, sellepärast et vahendid äh, me peame kaitsma Äh, konkreetseid ridasid äh, juba mõeldes tulevikule ja mul on vaja selleks teie toetust, teie tööd. olen veendunud, et äh, te olete valmis mind toetama, ma näen üldist toetust, tuleb kaitsta ühte Äh, rida, eelarverida, mina öelda ka ei ole, mis rida see on äh, ja ma loodan, et me saavutame üksmeele selle rea või nende ridade osas. aga meie töö jätkab sama eesmärgiga võimalikult suurel määral äh, minimeerida kahjulikku mõju Horisont kaks tuhat kahekümnele ja Euroopa ühendamise rahastule ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on andnud endast parima selleks, et äh, neid kahte äh, toimikut, kahte teemat kaitsta. mina omal ajal arvasin, et on võimatu saavutada seda ühte miljardit, äh, kuid me siiski suutsime seda teha. mis puudutab makseid siis äh, äh, maksete osas meil mingeid prioriteete ei ole, maksete osas seda ei ole, kulukohustuste osas võivad olla prioriteedid, maksed, nagu ma ütlesin, on loogiline jätk kulukohustustele, mis on võetud. ühtekuuluvuspoliitika äh, rubriik üks B on see, kus on mahajäämus, backlog kõige suurem ja sinna on vaja kõige rohkem vahendeid, kõige rohkem raha just nimelt selle tõttu, sest need summad on üüratud me, need on meie mitmeaastase äh, finantsraamistiku eeskirjad, äh, mis ütlevad, et ühtekuuluvuspoliitikus on üks pluss, N pluss kolm reegel. see N pluss kolm reegel mängib siin tähtsat rolli ja ühtekuuluvuspoliitika aitab paljudes liikmesriikides kaasa ka teadusuuringute edendamisele, aitab kaasa äh, arukale majanduskasvule. tegemist ei ole mitte lihtsalt investeeringutega, kui me vaatame tegevusprogramme, ühtekuuluvuspoliitika tegevusprogramme paljudes liikmesriikides, siis äh, vahendeid, rahasid antakse tööhõive suurendamiseks, majanduskasvu suurendamiseks, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ettevõtluse arendamiseks, teadusuuringuteks. ärgem seda unustagem. me jätkame loomulikult oma võitlust. Horisont kahe tuhande kahekümnend kaitseks, nagu ka Euroopa ühendamise vahendi kaitseks meie võitlus ei hääbu kuskile ja ma loodan, et te toetate meid, mind selles võitluses. Kosme, Kosme puhul to toimus vahendite vähendamine. ka mina ütlesin nii, aga tegelikult see pole päris tõsi, sellepärast et me kasutasime siin front loading ut, me kasutasime vahendeid ette ära ja kui on vahendid ette ära kasutatud, siis loomulikult järgnevatel aastatel on meil vähem raha, mida kasutada. ja kui me kõik raha ette ära kasutame, siis võib tekkida ka olukord, kus äh, on aastaid, kus ei ole üldse mingisuguseid vahendeid eraldatud. Äh, kosme on igal juhul minu jaoks ka üks prioriteet ja Need prioriteedid, mis meil on kolmepoolseteks läbirääkimisteks antud mandaadis, on ka ju teie prioriteedid ja ma võtan teie arvamust mõistagi arvesse. ja ma eeldan, et teie äh, raporti projektis, arvamuse projektis on need kõik juba olemas. aitäh! suur aitäh, kolleeg Jose Manuel, selle avatuse eest, mida sa näitasid üles, rääkides ITRE komisjoni ähm, prioriteetidest ja äh, see on ääretult vajalik, kui me tahame, et meil oleks kriisist väljatulekuks toimiv strateegia olemas. niisiis, suur aitäh äh, selle eest, et täna siia tulite ja kõike head teile ja palju edu eelarvekomisjonis tehtavaks tööks! suur aitäh veel kord ka suurepärase koostöö eest. kallid kolleegid, aga nüüd äh, liigume edasi meie päevakorra viimase punkti juurde ja seda siis enne lõunapausi. ja selleks on äh, punkt äh, teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis ja meie arvamuse koostajaks on Sean Kelly ja mm, meie kolleeg on täna siin kohal äh, Eh, tegemist on eh, koostöö kokkuleppega ENRi, ENVi ja EKRE komisjoni vahel, see on meie jaoks väga oluline. Eh, meie jagame sarnaseid pädevusi kliimaküsimuste valdkonnas, kuid loomulikult on ka teatud ainupädevusvaldkondi mõlema komisjoni jaoks näiteks energia, süsinikulekked, majanduskasv, töökohad, konkurentsivõime majanduses, ähm, tööstusvaldkond, VKE-d ja äh, samas äh, me jagame erinevaid pädevusvaldkondi ka ENVI äh, komisjoniga, nagu siis öeldud Euroopa Parlamendi resolutsioon tugineb ENMi komisjoni algatusraportile, nagu te teate, kuid ITRE komisjon esitab omapoolse arvamuse sellel teemal. ja muudatuse esitamise tähtaeg ja hääletus ITRE-s äh, on kõik väga tihedas ajagraafikus paika pandud, sellepärast et meie peame oma tööga olema valmis äh, vaid mõne nädala jooksul ja siis seda enne, kui ENMi raport lõplikult valmis, valmis saab. ja seetõttu ei ole meil väga palju aega, kuid nüüd me oleme aruteludega äh, jõudnud nii kaugele, et saame seda teemat käsitlema hakata, meil on nelikümmend viis minutit äh, selle teema käsitlemiseks äh, aega ette nähtud ja ma paluksin arvamuse koostajal härra Kellil anda ülevaade oma dokumendist. palun, teil on nüüd sõna ja suur aitäh, austatud esimees ja suur aitäh selle eest, et selgitasite, milline on ITRI ja ENVi seisukoht ja positsioon selles äh, küsimuses ja et rääkisite, rääkisite ka ajakavast. Ehm, täna on väga oluline seda teemat arutada, eriti võttes arvesse seda, mis Bonnis on viimastel nädalatel toimunud äh, ja minu raportis on öelnud, et, öeldud, et see edu, mida on saavutatud, on küll olnud äh, mm, pettumust valmistav, kuid äh, mõned kolleegid on välja toonud selle, et läbirääkimistel oli usaldust mm, võimalik märgata ja usaldus on ääretult oluline ja oma dokumendis ma tõin välja ka selle, kui oluline on see, et me saavutaksime üleilmse siduva kokkuleppe võitlemaks kliimamuutuste vastu ja see on kõige olulisem selle teemaga seoses ja meil on seda Pariisis vaja. oluline on see, et siduv üleilmne kokkulepe pannakse paika selleks, et me selle kahe kraadi seltsuse eesmärgi täidaksime ja me peame seda kõike vaatama positiivselt meelestatuna, me peame vaatama, mida see saab meile kaasa tuua uute oskuste, uute töökohtade loomise valdkonnas ja majanduskasvu edendamise valdkonnas. Äh, kliima kaitse ja sellealased tegevused käivad käsikäes meie majandusvaldkonnaga. me peame meeles pidama ka neid tõsiseid tagajärgi, mis võivad kaasneda sellega, kui me praegu ei tegutse otsustavalt. me peame tagama selle, et meie partnerid üle kogu maailma teaksid ka nendest piisavalt. mina usun, et Euroopa peaks Ähm, survestama teisi riike, et need ka Euroopa eeskuju jälgiksid äh, ja me peame tagama selle, et meie konkurendid ka tuleksid välja selgete kohustuste ja lubadustega. me ei tohiks jääda olukorda, kus Euroopa Liidu ambitsioone teised ei jaga ja järgi me peaksime olema väga selgesõnalised oma seisukoha väljendamises ja teised riigid peaksid äh, nägema, et Euroopa Liit on valmis äh, nagu alati võtma juhtrolli tingimusel, et me ei ole ega jää ainukeseks äh, tegutsejaks selles väga olulises valdkonnas. ja nüüd ma jõuan karbon-, süsinikulekke küsimuseni. ja äh, me peame praegusel hetkel tagama selle, et süsinikulekke küsimuses pannakse paika vajalikud sätted selleks, et äh, hõlmata olukorda, kus äh, teised riigid ei äh, võta selliseid kohustusi endale, me peame tagama selle, et me säi-, ta-, kaitseme oma võtmetähtsusega sektoreid ja säilitame töökohti Euroopas. jätkusuutlikud protsessid Euroopas on midagi, mida ei tohi asendada keskkonnale kahjulikemate prot-, protsessidega. ja see võib tuleneda äh, leebemate nõuete paikapanemisest äh, mujal ja see on äh, eriti just põllumajandussektori valdkonnas väga ohtlik üleilmselt tuleb tegutseda kliimamuutuse vastu võideldes, seda eriti seetõttu, et elanikkond maailmas järjest suureneb ja see tähendab seda, et toitu tuleb järjest rohkem toota, tootlikkust tuleb tõhustada ja see näitab, et meil on vaja siduvat kokkulepet. süsinikulekk küsimus ei olekski küsimus, kui me selle eesmärgi edukalt suudaksime saavutada Euroopa Liidu heitmetega äh, kauplemise kaval on potentsiaali olla tõhus vahend, millega heitmete mm, kogust vähendada. Ähm, ja meie tahame selle aasta lõpuks seda äh, kõike üle vaadata ja me tahame, et oleks tagatud see, et äh, see süsteem tagaks tõhusalt oma eesmärgi. mina usun, et pikaajaliselt me peaksime võtma eesmärgiks luua üleilmne süsinikuheitmetega kauplemine süsteem ja Äh, Saksa kantsler Angela Merkel hiljuti ka äh, tegi sellise üleskutse samasugune ja ühtne raamistik üle kogu maailma lihtsustaks olukorda üle kogu maailma ja äh, aitaks kaasa ka tööstuse konkurentsile. ja see tähendaks seda, et ressursside jagunemine tööstusvaldkonnas ja tõhusus oleks paremini toimivad. ilmselge on loomulikult ka see, et meil on vaja Euroopa Liidus tõhusalt toimivat süsteemi, enne kui me saame hakata üleüldse üleilmse süsteemi peale mõtlema, kuid see peaks siiski olema meie pikaajaline eesmärk viimastel aastatel on olnud mitmeid üleskutseid äh, Ähm, lõpetamaks ära äh, keskkonnale kahjulikud äh, subsiidiumid ja selline lõpp, sellise subsiidiumile, subsiidiumide tooks kaasa ka äh, majanduslikke positiivseid tagajärgi Need subsiidiumid mõjutavad negatiivselt muuhulgas ka innovatsiooni ja selline subsiidiumide ärakaotamine on vajalik, kui me tahame tõesti energiastruktuuris tõsiselt taastuvaid energiaallikaid ja nende hulka suurendada. me peame tagama võrdsed võimalused kõigile selleks, et võimaldada puhaste tehnoloogiate võidukäiku. meil on vaja edendada töökohtade loomist selles sektoris, see on kliimamuutuse vastases võitluses võtmetähtsusega aspektiks. me peame tagama selle olukorra. ja innovatsioon tehnoloogias on väga oluline teema ja globaalselt tuleb toetada ähm, puhta majanduse innovatsiooni, see on äh, üheks meie eesmärgiks. üleilmne Äh, tegevus selles valdkonnas, äh, rohelise majanduse valdkonnas äh, oleks hea positiivne signaal, mille välja saaksime saata. Euroopa Liit on paljudes puhta energia algatustes võtnud juhtrolli. president Juncker on ka öelnud, et ta tahab, et Euroopa Liit oleks juhtrollis taastuvate energiaallikate valdkonnas ja mina tervitan seda üleskutset ja olen temaga nõus. me peaksime meeles pidama ka seda, et Euroopa Liidu ettevõtteid tuleks eh, tehnosiirde eest kaitsta. loomulikult on olulise tähtsusega see, et eh, tehnoloogia eksperte, et eh, tehnoloogia eksperdid saaksid liikuda ka näiteks arengumaadesse, kuid autorikaitsesätted peavad olema väga hästi paigas, et intellektuaalomandit kaitsta ja lisaks sellele olen ma siin dokumendis nõus ka sellega, et äh, bioenergiasektor mängib väga olulist rolli heitmete hulga vähendamisel. Äh, jätkusuutlik bioenergia, äh, mis saadakse jätkusuutlikult kasvatatavast biomassist ja jätkusuutlikult hallatavast metsamajandusest on väga olulise tähtsusega, kui me räägime süsinikuprobleemidest. ja sellega seoses on mul hea meel näha, et maakasutussektor on ENMi raporti eelnõus saanud nii olulise rolli. selle raportis vastutab meie kolleeg härra Panaia lõpetuseks tahaksin öelda, et ääretult oluline on ka äh, mõelda ja vaadata selle leppe teistele olulistele osapooltele. Ähm, USA-poolsed hiljutised äh, positiivsed avaldused ja Hiina-poolsed hiljutised positiivsed avaldused on julgustust andvad. Ähm, USA-l ja Hiinal on kindlasti oluline roll mängida selles, et detsembris nendest lubadustest saaksid ka teod. Euroopa Liit peab äh, olema jõuline äh, selleks, et äh, meie partnerid järgiksid meie eeskuju ja vähendaksid heitmeid. Euroopa Liit on võtnud endale kohustuse kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähendada heitmeid nelikümmend protsenti ja et Eh, kahe tuhande viieteistkümnendaks, viiekümnendaks aastaks vähendada eh, veelgi rohkem eh, majapidamistest tulenevaid heitmeid ja Euroopa Liit on valmis ka üle vaatama kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks paika pandud sihtmärgid. suur aitäh, ütleb härra esimees ja kõneleja jätkab ja mina leian, et me peame praegusel hetkel Euroopas ka olema ambitsioonikamad ja ma arvan, et praegusel hetkel me sammume väga olulist teed pidi ja ma loodan, et me jõuame Pariisis ka kokkuleppele. suur aitäh ja äh, proua Colton Darling sotsiaaldemokraatide nimel järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin mina omalt poolt tänada arvamuse koostajat Sean'i, ma leian, et tegemist on äh, väga hea alusega edasiseks tööks ja töö variraportööridega on olnud väga konstruktiivne siiani ja tahaksingi alustada eh, sellest. Ehm, meile mai-, meile meeldib eriti see, et Euroopa Liit peaks eh, olema juhtrollis, kui me räägime ehm, kliimamuutuste eh, mõjude vähendamisest ja ehkki seda tekstis ei mainita, siis see kohustus kahe Äh, kraadi stsenaariumile ja IPCC äh, pildi järgimine on ka meie jaoks väga olulised. Äh, meie tahame, et heitmetega kauplemissüsteem oleks seotud teiste kauplemissüsteemidega selleks, et luua üleilmne turg. lisaks selliste subs-, subsiidiumide ärakaotamine, mis on takistuseks arengule, eriti just tööstuse ja energia valdkonnas, on ka positiivsed ja see, et bioenergiasektori rolli tunnistatakse, on ka väga positiivne. see on kõik hea alus, milles edasi minna, aga siin on veel mõningaid elemente, mida me näha tahaksime ja mõningaid elemente seame me ka kahtluse alla. kõigepealt äh, variraportöörid arutasid äh, seda teemat ja üldiselt äh, arvamusse suhtutakse positiivselt, äh, aga me tahaksime, et äh, siin viidataks ka nii-öelda siirdele või üleminekule, mis tähendab seda, et kliimamuutuse vastane võitlus käiks käsikäes ka töökohtade loomisega. me tahame, et meie tööstus suunduks madala süsinikusisaldusega tulemuse suunas. meil on ka mm, üleilmseid algatusi selles valdkonnas Äh, need on sektoripõhised algatused ja need peaksid olema seotud ka sellega, mida meie siin Euroopas teeme. nüüd äh, kõigile subsiidiumine, järk-järguline ärakaotamine on hea, kui äh, me kaotame ära neid subsiidiume, mis tõkestavad kasvu, kuid kui me paneme siia sisse fraasi economically harmful subsidies või majanduslikud kahjud, kahjulikud toetused ja subsiidiumid, siis sellega me päris nõus ei ole, me ei saa päris täpselt aru, mida sellega on mõeldud, meil on vaja selg-, pakkus siin. Ähm, ja nüüd äh, põllumajandusettevõtted, agribusiness äh, on siin ka eraldi välja toodud, ma saan sellest aru, miks see nii on, äh, võttes arvesse teie valimisringkonda, kuid see arvamus peab olema tasakaalustatud ja nüüd tehnosiire meie arvame, et me peaksime olema olemasoleva ähm, parlamendi seisukohaga ühtsed, me peame toetama tehnosiiret ja head koostööd teiste maailma äh, piirkondadega, me peame jagama oma teadustöö tulemusi ja tehnoloogia arengu tulemusi. üks oluline valdkond, mis meie jaoks siit puudu on, on energiatõhususe valdkond ja kui vaadata IPCC hiljutisi aruandeid, eriti eelmisest aastast, siis seal rõhutatakse just seda, et energiatõhususega tuleb tegeleda ka rahvusvahelisel tasandil, sellepärast et käitumislikud muutused ja energiatõhususe parandamine mõjutaksid olukorda vägagi positiivselt, kui me räägime mm, keskkonnamõjude leevendamisest ja meie tahaksime, et siin arvamuses ka see tugevamini kajastuks me tahaksime lisada omalt poolt ka eh, siia selle, mis puudutab bioenergiat, nimelt et kui eh, biomassi kombineeritakse CCS-iga, siis eh, me võime näha negatiivseid heitmeid ja see on üks valdkond, millega me peaksime edasi liikuma omapoolsetes ettepanekutes rahvusvahelisel tasandil. CCS-i valdkonnas toimuvad juba rahvusvahelise tasandi arutelud ja me peame olema mandrina nendesse kaasatud me peame diplomaatiliselt tegema ära kõik selle, et tagada, et teised rahvad ka võtaks endale kohustusi, mida on vaja võtta, me peame vaatama ka seda, kuidas äh, oleks võimalik toetada tõusumajandusega riike, arenguriike selleks, et liikuda eh, ressursitõhususe suunas ja madalate heitmetega maailma suunas. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et selleks, et seda kõike teha, eh, tuleb eh, jõuda kokkuleppele selles osas, milline on see miinimummäär SKT-st, mida selle teema puhul kasutatakse, meil on konkreetne number ka äh, välja pakkuda, äh, see näitaks, et me mitte ei tee tühje sõnu, vaid et me oleme valmis ka oma majandused selle võitluse rakkesse panema, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, kolleeg Peder Laalda nimel. Uh, suur tänu! ja suur tänu härra Kellile selle hea raporti projekti eest, ma arvan, et ma võin kinnitada seda, mida ütles sotsiaal, ütlesid sotsiaaldemokraadid, suurem osa kommentaare esimesest variraportööride kohtumisest on raportisse kaasatud, aga mul on paar äh, kommentaari omalt poolt. üks äh, kommentaar puudutab äh, leke, leket, süsinikuleket, loomulikult ITRE komisjon peab selle teemaga tegelema, aga ma arvan, et me peaksime leidma õige sõnastuse, aruka sõnastuse me teame ju ka, need äh, teeb oma ettepaneku äh, juulikuus loodetavasti heitmetega kauplemise süsteemi suhtes ja kasutab seal võrdlusaluste süsteemi. me tahame loomulikult, et Euroopa tööstus oleks eeskujulik ka süsinikulekke valdkonnas, aga kui on äh, ettevõtteid või tööstusvaldkondi, kes ei suuda, kes ei käitu korralik-, ettevaatlikult äh, ja eeskujulikult, siis äh, ka nemad peavad siiski kandma ühe osa meie süsiniku heitmetest. me peame siis leidma ajakohastatud parima öö, äh, sõnastuse tänu majanduskasvule on terasesektori eraldised vähenenud, loodetavasti tööstusel läheb nüüd paremini, kui majandus rohkem jalule saab ja siis nad suudavad kontrolli alla saada oma, oma load ja ja me peame kandma hoolt selle eest ka, et, et just nimelt eeskujulikud ettevõtted saavad rohkem heitmelubasid ja võrdlusalused peaksidki olema selle eesmärgiga. ja siis, mis puudutab järk-järgult lõpetamist, siis äh, majanduslikult kahju, aga me oleme kasutanud ka majanduslikult kahjulikku mõistet. Ähm, mina, olles turu küsimustes liberaal, ütlen, et igasugused toetused on majanduskasu, majanduse seisukohast kahjulikud, aga ma arvan, et me peaksime keskenduma äh, keskkonnakahjulikele toetustele ja kui äh, maailma tasandil ei lõpetata mingisuguse äh, äh, mingisugust toetust ähm, parasjagu, siis Euroopa ka ei peaks seda tegema. nii palju esialgu kavatsen konstruktiivselt jätkata koostööd, ma arvan, et meie vahel valitseb üldine üksmeel fraktsioonide tasandil ja kui me kuulame, mida kell teie kolleegidel on öelda, siis ma arvan, et me jõuame ka hea tulemuseni, aitäh. kolleeg Shadow, roheliselt on. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka meie raportöörile kolleegid sotsiaaldemokraadid ja liberaalid on äh, juba mõndagi ära öelnud, mida minagi kavatsesin öelda. loomulikult tuleb võidelda süsinikulekke vastu. me oleme alati seda võitlust toetanud, oleme toetanud asjaolu, et Euroopa peab kaitsma oma tööstust, kes peavad, tööstus peab pingutama äh, ja seda võimaliku kliimadampingu äh, tingimustes. eelnevate aastate kogemused, kui heidame pilgu minevikku, näitavad, et kõige, potentsiaalselt kõige suuremas äh, ohus äh, tööstusharud on tegelikult olnud need tööstusharud, kes on kõige rohkem saanud kasu Euroopa heitmetega kauplemise süsteemist mõnikord äh, sadu tuhandeid äh, eurosid, võib-olla isegi rohkem kui miljonid, miljardid eurot. tasuta äh, kvoodid on rikkuseks, mitte piiranguks. aga me peame mõtlema, kuidas kaitsta ja keda kaitsta. siis veel me peame loomulikult jõudma kokkuleppele kliimaküsimuses aga Euroopa liidri roll meie majandus- ja energia ülemineku tingimustes peab arvesse võtma ka ümbritsevat maailma. me peame vaatama, mis toimub energiavaldkonnas üle maailma. kui me loeme rahvusvahelise taastuvenergia agentuuri viimast raportit, siis me näeme, et massiline investee-, investeering energiatõhususse ja taastuvatesse energiaallikatesse on äh, nii suureks boonuseks ja konkurentsieeliseks, isegi ilma igasuguste toetusteta saavutatakse sama energia hind nagu konventsionaalse energia kasutamise puhul fossiilkütused saavad üle kogu maailma kümme miljardit eurot iga minut. miljardeid dollareid pumbatakse fossiilkütustesse tänases maailmas. ja energia üleminek taastuvkütustele, energiatõhususele öö, äh, oleks kasulik meile kõigile, ma arvan, peaksime olema ambitsioonikamad, meil ei ole öö, äh, me ei saavuta Pariisis kokkulepet äh, ega kliimakokkulepet, kui ähm, Euroopa ei võta liidri rolli enda kanda. ei Hiina ega Ameerika hakka selliste läbirääkimiste puhul äh, eestvedaja rolli endale haarama, Euroopa peab seda tegema. Euroopa peab äh, juhtohjad ka energia ülemineku ja tööstuse ülemineku, põllumajanduse ülemineku, transpordi ülemineku küsimustes enda kätte haarama see on oluline Euroopa eluviiside seisukohast, Euroopa piirkondade kohal, võtke näiteks linnapeade konvent ja nende tehtud töö. kliimakokkulepe ei ole selles piirkondade ja linnade dünaamikas sees, aga meie peame Euroopa Parlamendis selle dünaamikasse tooma mõningad huvid varjutab täna meie energia üleminekuprotsess. me peaksime mõtlema kogu ühiskonna arengule, mitte konkreetsetele ettevõtetele, äh, kes võivad, äh, kes arvatavasti, keda arvatakse kannatavat äh, energia inem-, ülemineku all, ma arvan, et meie raport peaks olema Ameerika ambitsioonikam, me ei peaks ütlema seda, et kui ameeriklased, kui hiinlased, kui venelased, kanadalased ei tee seda, teist ega kolmandat, siis ka meie ei tee, sellisel juhul me ei jõua kunagi kuskile. aitäh, kolleeg Ferreira, kuue nimel. suur tänu Äh, lugupeetud esimees, äh, ka mul on siit äh, omalt poolt sõna sekka öelda. kolleegid on juba enne mind mõndagi öelnud, kuid kavatsen siiski ka omalt poolt sõna sekka öelda. ma arvan, et täna me võime seda arutelu siin pidada ja aga, aga paraku kümme minutit tagasi oli meil ainult kuus keeleversiooni tekstist ees, me peame sellest lähtuvalt. ainult äh, vähem kui üks kolmandik ametlikest keeltest oli meile kätte, kättesaadav. ainult kuude keelde oli see tõlgitud, seda ei juhtu sugugi mitte esimest korda me rääkisime siin äh, hiljuti meremajandusest äh, ja täpselt sama lugu. kõiki keeleversioone ei olnud ja kõik meie äh, fraktsioonid, kes me oleme kohal, peaksime tõsialik, tõsiselt järele mõtlema, sellised olukorrad tekivad kogu aeg. see ei ole mingisugune erand. tegemist on pigem, ma ütleksin, juba reegliga me lähtume sellest, äh, me peame oma töö, töös siiski austama mitmekeelsuse põhimõtet. mitmekeelsuse põhimõtte eiramine äh, õõnestab ka parlamendi kui funktsiooni äh, töövõimet. mina ei kavatse mitmekeelsuse põhimõtet, põhimõtet eirata ja ma ei osale seetõttu arutelus, aga esitan ametliku protesti öö, äh, ning palun, et kõik mõtleksid tõsiselt järele. selle eelarvekärbete poliitika üle, äh, mis on äh, toonud kaasa selle, et tõlkeid ei ole kõikidesse keeltesse ja need äh, sellised tõlked ei tohi negatiivselt meie töövõimet mõjutada. tegemist on ka põhimõttelise põhiväärtusega, mitmekeelsust tuleb austada Euroopa Parlamendis ja nii see on. see on minu pöördumine teile ning kordan veel kord üle, mul on väga kahju sellest, esitan oma protesti Äh, mul on kahju, et äh, sellised äh, olukorrad on tekkinud, loomulikult tuleb tõlkijad esitada, loomulikult meie parlamendi töös võib igasuguseid olukordi ette ja tuleb kasutada ära just nimelt tõlketeenuseid, nii kirjalikku suurist tõlget, et saaks esitada kiireid reaktsioone ka sellises olukorras nagu praegu, eks ole. suur tänu, kallis kolleeg, teil on absoluutselt õigus, mitmekeelsus on äärmiselt oluline meie üldise koostöö vaimu jaoks Euroopa Liidus. meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja kakskümmend neli keelt on Euroopa Liidu ametlikud keeled. ja ka meil on oma kodukord, te olete juba maininud seda teemat korra või kaks, tuletan teile jällegi meelde, et hääletuse jaoks on meil vaja kõiki Äh, keeleversioon. aga lähtuvalt meie kodukorrast ei ole see arutelu jaoks paraku vajalik. ja mul on sellest väga kahju, aga nii see on. võib-olla äh, seetõttu te ei peaks äh, kulutama aega, et meile seda jälle meelde tuletada, sellepärast et me saame muuta äh, oma kodukorda, see on üks asi, aga selle eest vastutab meie põhiseaduse äh, küsimustega tegelev komisjon, AFCO komisjon, aga praegusel hetkel kodukord on üsna selge, hääletuseks on vaja kõiki keeleversioone, aga aruteluks mitte ja mul on sellest muidugi äärmiselt kahju teie, teie seisukohast loomulikult oleks tore, kui meil oleks kõik keeleversioonid olemas. ja teil on õigus, ma olen täitsa veendunud selles, et see oleks parem. ja teie seisukoht on meie jaoks tähtis, teie kommentaarid on meie jaoks tähtsad. nii et äh, üldiselt ma äh, toetan teid kahe käega, aga äh, kodukord räägib oma keelt ja meil ei ole paraku arutelu ajaks võimalik alati kõiki keeleversioone pakkuda ja püüame seda parandada, seda olukorda parandada loomulikult, et oleks aruteluks olemas võimalikult palju keeleversioone. lõpuks kõik keeleversioonid siiski valmivad ja ilma selleta me ei saa ju hääletada. ja katsume tulevikus paremini asju ette valmistada. proua Tali, palun. nii-öelda teiste sõnasoovijate nimel. suur tänu, et te panite mind sellesse kategooriasse, aga igal juhul jah, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada, äh, tahaksin tänada raportööri, äh, tema arvamus on minu meelest väga heaks tööaluseks. kõige olulisemad küsimused on siin välja toodud, äh, kliimamuutusele reageerimine, meie tööstuse konkurentsivõime ja tahaksin samas äh, suunas ka äh, jätkata. Pariisis peaks meie e-, e-, eesmärk olema kõikidele majandusruumidele kohu-, siduvad eesmärgid seada pikk, keskpikas perspektiivis Äh, ning toetada kulutõhusat äh, heitmete vähendamist. meil on vaja sellist süsteemi, mis tagab, et kõik riigid äh, kliimamuutuse alases tegevuses täidavad oma kohustusi tuleb to-, toetust pakkuda neile, kellel seda on vaja, aga kui eeskirjadest kinni ei peeta, siis tuleks riigid ka vastutusele võtta. Äh, süsinikuleake, leke peatamine on kliimamuutuse peatamise osas möödapääsmatu äh, ja praegu on veel ebaselge, kuidas me suudame parandada Euroopa Liidu heitmetega kaepamise teatamise süsteemi äh, nõrkade külgede kasutamise heitmete vähendamise äh, kogum äh, jagamisel me peaksime tagama võrdsed tingimused kõigile, aga samas äh, ka kliimamuutuse vastase võitluse tõhususe. tahaksin öelda, et kliimamuutuse ja merekeskkonna vahel ja meremajanduse vahel, millest, mille üle me just hääletasime, on oma seos. samuti on seos transpordiga, transport on pärast energiasektorit suuruselt teine süsiniku äh, heitmete poolest. meil on vaja äh, rahvusvahelisel tasandil uusi, uut poliitikat, äh, kui me vastasel korral meie võitlus kliimamuutuse vastu ei ole tõhus, aga me tahame samas ka oma tööstuse hoida konkurentsivõimelisena. suur tänu! härra Tambulano EFTD nimel suur tänu. fossiilkütused on tekitanud teatava moonutuse turul. rahvusvaheline valuutafond, mitte keskkonnaorganisatsioonid arutasid, et fossiilkütuste äh, negatiivne mõju rahaliselt on üle viiesaja miljardi eurot, mis on kuus, üle kuue protsendi äh, meie äh, kogu maakera SKP-st. Äh, nii et majanduslikult räägime me siin suurtest asjadest tegelikult. ja me peaksime mõtlema ka keskkonna mõjule. lõige viis. meil peab olema suur konsensus teadlaste vahel, enne kui me hakkame millestki rääkima, kas olete kindlad, et kliimamuutuse mõju on ikka selline äh,, nagu siin öeldud, see mõjutab meie majandust su-, tugevalt ja samas äh, lõige seitse, kui me ei saavuta kokkulepet, äh, siis äh, et me ei saavuta mitte midagi, me peame kohaliku tasandi samuti kaasama, vastasel korral ei ole kokkulepe jätkusuutlik. Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu üsnagi laiaulatusliku resolutsiooni ettepaneku, seal oli öeldud, et kaks protsenti liikmesriikide SKT-st peaks olema eraldatud E kaitsekulutustele äh, äh, ja samas äh, energia, me peaksime rohkem mõtlema hoopis energia ülemineku peale ja süsinikulekke peatamisele. Saalan Brent, palun. Thank you, voorzitter. Ik, eh, ik ga het kort houden. Suur tänu, esimees. ma leian, et meie kolleegid on juba väga palju olulisi asju ära öelnud. ma arvan, et äh, vaja on äh, meil kindlasti avalikkust veenda ja on kindlasti hea uudis äh, see, et avalikkus huvitab avalikkust huvitab need teemad, isegi paavsti huvitab see teema, mina ise katoliik ei ole, katoliiklane ei ole, aga tegemist on väga erilise indiviidiga ja Äh, kliimateemadel paavst äh, sõna võtab ning ta äh, tõmbab paralleeli vaesuse ja kliimamuutuste vastu, kliimamuutuste vahel. ma usun tugevalt tehnoloogilistele vahendite võimalustesse, ma arvan, et inimeste meelt tuleb muuta nendes küsimustes ja paavst püüab seda teha, ma arvan, et tegemist on väga olulise lähenemisega, ma arvan, et see on väga Äh, oluline, väga palju skeptilisust on praegu Ameerika Ühendriikidest, kui te vaatate euroskeptikuid, vaatate neid, kes eitavad kliimamuutuste olemasolu üldse või selle inimtekkelisust, siis poliitilised liidrid on väga olulised ning väga hea, et paavst on asunud ka sõnu seadma nendel teemadel ja, ja see on väga oluline. mis aga meie raporti kontekstis on ilmselt halb uudis, on see, et kui te vaatate neid kohustusi, mida erinevad osapooled on võtnud, siis me oleme oma eesmärgidest väga kaugel kui me hakkame rakendama neid asju, mida me oleme nüüd kokku leppinud, siis meil on kolm koma viis äh, kraadi äh, temperatuuri kasvu ühendi äh, lõpuks, see tähendab neli kraadi maa maal ja see on äh, halb lahendus, me peame aga nendest vahenditest kinni pidada, pidama ja võimalustest kinni pidama. meil on vaja suuremat poliitilist julgust ja meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid. ma arvan, et meie raportöör saab siin heale kokkuleppele ning nagu ma juba, äh, me juba hiljuti täiskogul ka ütlesime, äh, meil on võimalik siin edasi minna, keskendume palun ITRE komisjonis ja kaugemal ka meie raporti heale mõjule ja tegemist on väga olulise arvamusega, isegi paavst Francis ütles hiljuti, et kliimateemad on väga tähtsad äh, inimkonna jaoks, äh, ütleb esimees. ja see oli ootamatu vist äh, selliselt ähm, oluliselt inimeselt, aga kolleeg Karin saab sõna. jah, suur tänu teile, olles kuulnud ära kõik kolleegid ja tahaksin öelda suur tänu kolleeg Kelile väga tasakaalus soovituse Äh, või arvamuse eest. aga ma soovin seda, et äh, Euroopas, äh, mille, kus me vastutame üheteistkümne protsendi üleilmsete emissioonide eest, konsensus Euroopas on see, et see on halb ja me peame selle lõpetama. kehva on aga see, aga see, et me ainult üheteistkümne protsendi eest vastutame maailmas, nii et kui me läheme isegi nulli peale ise välja, siis me ei päästa planeeti võti, seetõttu on, me peame veenma oma partnereid, USA-d, Hiinat, Indiat, selles osas, et nad peavad arvestama nende ideedega, mis Euroopas on meil väga tavapärased. ja hiljuti olin ma energiakomisjonis USA õigusandjatega ühisel õhtusöögil, rääkisime seal kolmkümmend viis või nelikümmend minutit umbes, kui üks vasakpoolne eh, demokraatlikust eh, parteist, kui üldse saab neist vasakpoolseteks nimetada, ta, ta katkestas vestluse ja ütles, et oot-oot, ma ei saa aru. millest ta siis aru ei saa? no kuidas, kurat, teda, neid sõnu ta just kasutas, kuidas, kurat, te selgitate oma valijaskonnale, et eh, kõrgemad energiahinnad on hea asi? ja mina ütlesin, et ei, Euroopas keegi seda nii ei tee aga meie mõte on selles, et me peame äh, heitkoguseid vähendama. tema ütles samas, et USA-s oleks see täielik äh, enesetapp, kui ta seda teeks, sellepärast et äh, sealsete poliitikute jaoks on oluline ainult hind ja konkurentsivõime. ja raskus on selles osas, et meie aruteludes ei ole hind ja konkurentsivõime debatis sees ja ma arvan, et see on vale sest me võime niimoodi hävitada oma tööstuse, aga me ei päästa planeeti. me võime rohkem kulutada energiat sellele, et meie partnerriigid peavad oma käitumist muutma. nüüd need eesmärgid, mis meie parlamendis on eh, ja mida meie parlament eh, ka tugevalt toetab, välja arvatud siis mõned eh, indiviidid, kes ei usu ilmselt teadustulemusi on see, et meil on vaja üleilmset kokkulepet. küsimus, mille me peame endale esitama, on see, et mida me teeme siis, kui üleilmne kokkulepe puudub. kas me saame, äh, kuidas meie käitume ja mida see meie jaoks tähendab? Äh, olen pärit Lätist, tegemist on väga rohelise riigiga, kutsun teid kõiki külla äh, rohkem kui kolmandik meie energiat tuleb taastuvatest allikatest, see on väga hämmastav näide tegelikult. Äh, üks muidugi põhjus on see, et meil on tööstust vähe, et tööstusvallas suurt ei toimu, äh, viiskümmend aastat äh, Nõukogude pärandit on oma jälje jätnud, aga kas me tahame olla kõik rohelised ja vaesed, no ma ei tea. see on ka küsimus, mida, millele tuleb keskenduda. nii et ma siin tegelen sellise ajurünnakuga, sellepärast et ma saan aru, et ma olen siin vähemuses üksinda, aga ma tahan öelda seda, et mitte siit toast või ruumist küll väljaspool, ma ei räägi seda, aga mina ei esita väljakutset sellele eesmärgile, et me peame need eesmärgid täitma, me peame igal juhul heitkogusid vähendama, see tähendab meie tööstust äh, vormima ja nii edasi, aga ma tahan öelda seda, et meie peaksime meeles pidama, et maailm ei koosne mitte ainult poliitikutest, vaid äh, tööstusest ka teistes riikides, mis on tegelikult konkureerimas Euroopaga tervikuna ja küsimus on, kuidas nende küsimustega ümber käia, selle üle me peame põhjalikumalt mõtlema. nii et ma eesmärki küsimärgi alla ei sea, ka teadust mitte, ma usun teadust ja toetan eesmärke, aga küsimus on, kuidas teised suured majandused samamoodi käituma panna. kui me selle lahendame, siis on probleem ka lahendatud. sinine kaart, härra Chateau meil selliseid kaarte pole, aga mulle tundub igal juhul, jaa, mul on väga hea kujutlusvõime ka, ütleb esimees. see ei ole roheline kaart veel, aga kolleeg äh, äh, Karins. energia üleminek, äh, see ei sõltu ainult Pariisist, lugege kõiki neid raporteid, mis, mida praegu avaldatakse, kui me loeme erinevaid analüüsi, majanduslikke, majandusanalüüse energia maksumuse kohta erinevate energiate puhul, vesinikuenergia, biomassi energia, geotermiline energia ja nii edasi ja nii edasi, tootmishind äh, on võrdne fossiilkütuste äh, hinnaga ja tuumakütuste hinnaga see on reaalsus, see ei ole mingisuguse keskkonnakaitsjate äh, vaimu sünnitisega, tegu ei ole mingisuguse keskkonnakaitsjate vaimu sünnitisega, te võite lugeda ükskõik millist raportit. ühe miljardi investeeringu äh, eest energia mitmekesisusse võime saavutada äh, üks koma kuus fossi-, töökohta füsoolkütustesse, kaks koma viis töökohta Äh, taastuvkütuste valdkonnas ja, ja äh, need näitajad võivad olla veelgi paremad. suur tänu! sellest me peame täna lähtuma, ütleb härra Sadu. suur tänu! kõigepealt äh, unustasin ühte asja öelda härra Kellile. siin autoriõiguste osas me peame igal juhul seisma selle eest, et me äh, Äh, autoriõiguste sõda ei õhutaks, mis meie kojas niikuinii käimas on. Äh, ma ütlen, et me peame äh, mitte Euroopa tööstuse autoriõigusi siin kaitsma, aga me ei tohi igal juhul tekitada siin segadust selles raportis ja fookust nihutada. Rootsis on meil väga kõrge süsihappegaasi maks lisaks heitega koostööga kauplemissüsteemile, mis Euroopa Liidus on, sellegipoolest on meie tööstus konkurentsivõimelisem kui mujal Euroopas, meie emissioonide tase on äh, väiksem ja kui ma saan elektriarve, siis tegelikult on see arve väiksem, kui ta on vii-, aastaid olnud, aga see on toimima turu tulemus, te näete äh, madalamaid hindu ka oma koduriigis. Äh. see on nii ka Eestis, toimiv turg on Äh, väga oluline aspekt siin ja kui me siit hetkest saame edasi minna, siis me ei tohi kindlasti Euroopa juhtrolli õõnestada äh, üleilmse kokkuleppe saavutamisel, meil on tugevat positsiooni vaja, küsimus on, kui me seda ei saavuta, mis me siis teeme, no vaatame, mis me siis teeme, ärme küsi kõigepealt, et kui me kokkuleppele ei jõua, äh, siis võtame terve rida tegevusi siin läbi, muidu me õõnestame omaenda positsiooni, me näidame, et meie koda ei ole suuteline esimees katkestab, ütleb, teie kõneaeg on läbi. Kristjanis, kas tahate kindlasti veel midagi siia lisada, kõik on ju selge või kuidas? olen täiesti nõus äh, sellega, et turud ja hinnad on väga olulised äh, nende muudatuste ellukutsumisel. suur tänu, ütleb äh, esimees. väga austatud pealäbirääkija ÜRO konverentsi jaoks Pariisis eh, kliimaküsimuste peadirektorat eh, härra Meskekar, teil on sõna. suur tänu. suur aitäh, et kutsusite komisjoni siia ka ütlema sõna sekka. ma arvan, et tänasest või praegusest arutelust eh, võime me järeldada, et me toetame täielikult ITRE komisjoni arvamust meile läheb korda Euroopa konkurentsivõime, Euroopa tööstuse konkurentsivõime. meid huvitab ka see, kuidas me leiame karbon, süsinikulekke küsimusele lahenduse, eh, eriti eh, kaasates siia suured majandused, et nad saaksid Pariisi kokkuleppe osapooleks ma arvan, et see võtab isegi aega siis, kui äh, otsus tehakse Pariisis, ratifitseerimine ja kõik riigid peavad siin osalema. seega kokkuvõttes tähendab, et kõik saja üheksakümne kuuest äh, läbirääkijast peavad minema oma parlamendi juurde tagasi ja äh, küsima ka luba ratifitseerimiseks, nii et Pariis selles osas ei ole parlamendi kaasatuse lõpp mitte meil on kindlasti ka pärast äh, Pariisi võimalus äh, arutada, millised äh, on siin järelmid meie tööstuse jaoks. me oleme nõus sellega, et see viib tehnoloogiliste innovatsioonideni, eriti Euroopas ja nagu te teate, siis president Juncker tahab need hüved väga selgelt järgnevate kümnendite jooksul äh, Äh, äh, meie kätte saada, selleks et äh, tagada töökohtade loomine Euroopas ja me peame jääma tööstusriikide etteotsa. me teame ka seda, et me peame toetama arenguriike ja väga õigesti on öeldud siin, et nad, neil on suur vajadus, mitte kõik ei ole neist küll samas positsioonis, aga me saame pakkuda neile tehnilist tuge kümneaastase energia- ja kliimapoliitika rakendamisest Euroopas meie partneritega ja näiteks äh, Hiinaga koos on see väga oluline element meie kliima- ja energiategevuses äh, üleilmselt. nii et me ei räägi mitte ainult Pariisi kokkuleppe kontekstis, vaid ka kahepoolselt peame me oma partnereid veenma ja ma arvan, et USA ja Hiinaga oleme olnud siin edukad viimaste kümnendate jooksul meil on äh, läinud päris palju aega selleks, et äh, need riigid oleksid ka meiega ühes paadis ja praegusel hetkel on see väga õigesti meie ettepanekutes ka kaasatud, et mõlemad riigid on tegelikult äh, valmis, nad tahavad jõuda läbirääk-, Pariisi läbirääkimistel heade tulemusteni veel sel käesoleval aastal. ma arvan, et siin peaks ma ilmselt oma panusega sellesse debatti lõpetama suur tänu, et tulite meie juurde, see on väga tähtis, väga tähtis on see, et te kuulasite ära meie diskussiooni, suur aitäh teile märkuste eest, ütleb esimees Sean Kelly, meie raportöör. kas teil on vaja näiteks minutit või enamat midagi öelda? ei, tavaliselt ma liiga kaua ei räägi, ütleb härra äh, Kelly. tänan kolleege, tänan komisjoni nende kommentaaride eest, ma arvan, et üldiselt äh, on meil väga hea raporti alus olemas. Äh, me saame selles osas kokkuleppele Äh, mõned aspektid äh, ütlesite, mis on äh, tähelepanu väärivad siin. võrdlusalaste küsimus, tööstusküsimus ja innovatsioonid. muutuvad atraktiivsemaks aastate jooksul mina enda valimisringkonnas käisin visiidil mõned nädalad tagasi ja suurepärased äh, tulemused on nad saavutanud äh, ka avamere ja laineenergia tootmisel. Äh, üks asi veel, mida ma tahaksin lisada, on see, ma arvan, et me ei tohi kindlasti põllumajandusettevõtteid unustada, sellepärast et meil on vaja maailma toita, see tähendab, on vaja toitu toota, aga me ei saa ka käsi selja peal kokku siduda ja öelda, et ei tohi seda ja teist teha siis tehakse seda teistes riikides, kus on, toimub metsast metsatustamine ja lõpetuseks, arvestades seda, mida minu kolleeg Kaarins ütles, siis kokkulepe on ülioluline, aga meie jaoks on küsimus, mis on tähtis taktika. ja kas me ütleme, et ükskõik, mis siin juhtub, me oleme nõus nende eesmärkidega või te ütlete, et me oleme valmis minema sinna suunas, aga te peate meiega kaasa tulema. nii et või kui te ei ühine meiega, siis me vaatame taktika üle meil on lubadused antud, peame nendest kinni pidama, aga eriti just selliste režiimide puhul, kus äh, demokraatiat pole, kas autokraatsed äh, režiimid äh, või sellised režiimid, kes ainult omaenda võimul püsimisest huvituvad, nendega tuleb teisiti käituda. kui me saame globaalse kokkuleppe, siis me päästame maailma, kui seda ei saavuta, siis kahjuks ei eh, juhtu mitte midagi. Hiina emissioonide vastutab kahekümne viie protsendi kogu emissioonide eest maailmas, kui me nendega kokkuleppele saame, siis midagi ehk õnnestub sa-, saavutada, aga suur aitäh kolleegidele, ootan edasist koostööd. suur aitäh, ütleb esimees, head kolleegid, muudatusettepanekud. selle arvamuse projekti kohta eh, tuleb eh, teha kolmeteistkümnendaks juuniks kaks tuhat viisteist kell kaksteist nii et kahe nädala pärast on tähtaeg. ja edasi, meie menetlus läheb edasi niimoodi, et ITRE komisjonis me hääletame septembri alguses, aga olge head, eh, juuni lõpp, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, väga oluline, kell kolm pärastlõunal eh, jätkame meie koosoleku lõpuosaga, kolm ja pool tundi kestab see kõik kokku. Thank you.